komisjoni avaldus advokaatide ja järelevalve kohta Euroopa Liidus. ja annan uuesti sõna äh, proua Kalina Lukaševikale uh,. Äh, Madam president uh,, honorable member. proua president, austatud parlamendiliikmed. nõukogult on palutud Äh, arvamust advokaatide järelevalve kohta Euroopa Liidus. me saame aru, et äh, suuline küsimus äh, sellel teemal on esitatud parlamendiliikme Gentini poolt, kes on kutsunud üles liikmesriigis julgeolekujõudude jälgimist ühele advokaadiettevõttele kõigepealt äh, tahaksin ma öelda, et nõukogu ei ole siin positsioonis teha mingisuguseid äh, kommentaare selle kohta, et äh, luureametid liikmesriikides jälgivad advokaate ja nende kliente. vastavalt Lissaboni lepinguna, lepingule seaduste tagamine ning sisejulgeoleku tagamine on liikmesriikide pädevuses. nõukogu ei ole teadlik mingisugustest järelevalve või jälgimistegevustest, mida liikmesriikide, eh, rahvusriikide julgeoleku tagamise agentuurid teevad. ma tahaksin ka viidata sellele, et isikuandmete kogumine ja töötlemine eh, julgeolekuametite poolt liikmesriikides ei ole reguleeritud eh, Euroopa Liidu õiguse alusel. üheksakümne viienda aasta Äh, andmekaitse direktiiv ega ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta raamotsus, äh, mis puudutab äh, andmekaitset, ei rakendu sellele. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta ettepanek direktiiviks, mis puudutab andmekaitset pädevate ametite jaoks, selleks, et kriminaalkuritegusid karistada, ütleb, et see ei rakendu isikuandmete töötlemisele. tegevuse käigus, mis puudutab äh, siseriiklikku julgeolekut. samal põhjusel ei saa eesistuja ka siin äh, öelda midagi nende vastavate tegevuste äh, vastuolust või vastavusest põhiõiguste hartale Äh, direktiiv, äh, mis annab õiguse äh, advokaadi õigusnõustamisele, ütleb, et suhtlus on konfidentsiaalne advokaatide ja süüdistatute vahel, mille, mille tagab selline õigus. aga see säte, nii nagu ka kogu direktiiv, on seotud tööga, mis äh, näiteks äh, viiakse läbi julgeolekuasutuste poolt, et äh, siseriiklikku julgeolekut tagada, see ei ole aluslepingutega kooskõlas, ma tänan teid tähelepanu eest, daamid ja härrad. aitäh, madam Jurova. suur aitäh ja proua Jurova komisjoni nimel, palun. Honorable members. austatud parlamendiliikmed komisjon äh, teeb murelikuks äh, see, et äh, julgeolekuasutused jälgivad kliendi ja advokaadi suhtlust. privaatsuse õigus, sealhulgas suhtlusõigus advokaatide ja klientide vahel on kaitstud artiklite seitse, nelikümmend seitse ja nelikümmend kaheksa alusel põhiõiguste hartas ja see on väga oluline Euroopa Liidus. aga samas tuleb viidata sellele, et põhiõiguste harta Äh, on ainult rakendunud äh, liikmesriikidele, kus äh, Euroopa Liidu õigust rakendatakse. see küsimus jääb liikmesriikide pädevusse kui liikmesriigid on algatanud salajast jälgimist riikliku julgeoleku alusel, ei lange see Euroopa Liidu õiguse alla ning harta ei ole seega ka rakendatav tavaliselt. aga sellegipoolest äh, erandklauslit äh, tuleb äh, rakendada vastavalt Euroopa Kohtu kaasustele. liikmesriigid, kes erandit kasutavad, peavad tõendama, et vajalikud on need tegevused selleks, et oma sisejulgeoleku huvisid kaitsta. kuigi harta ei rakendu, on siseriiklik õigus põhiõigusi poolest kaitsev ja see rakendub ka käesolevatele juhtumitele. komisjoni eesmärk on tagada väga kõrged õigusstandardid Euroopa Liidus alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast oleme väga suuri edusamme teinud, sest me oleme vastu võtnud kolm direktiivi eh, tõlketeenuste õigusele kaks tuhat kümme, õigusele saada informatsiooni kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast ning hiljuti nüüd õigus äh, advokaadi kaitsele, õigus advokaadi kaitsele äh, tuleb äh, rakendada kahekümne seitsmendaks novembriks kaks tuhat kuusteist liikmesriikide poolt ning äh, komisjon jälgib seda protsessi väga äh, lähedalt. artikkel neli selles direktiivis ütleb, et konfidentsiaalsust äh, tuleb austada, kui kahtlusalused või süüdistatud ja advokaadid omavahel suhtlevad sest selles seisnebki ühe, üks põhimõte ligipääsus õigusabile direktiiv keskendub kahtlusaluste ja süüdistatuste õigustele kriminaaljuhtumite puhul. selle põhjenduspunktides on kirjas, et konfidentsiaalsusklausel rakendub ainult suhtlusele advokaadi ja süüdistatu või kahtlusaluse vahel. see ei rakendu nendele advokaatidele, kes on seotud väidetavate äh, kuritegudega äh, ise äh, koostöös äh, siis süüdistatu või kahtlusalusega, aitäh! suur aitäh ja nüüd alustame fraktsioonidega, kõigepealt härra Lennars ja poolteist minutit, palun um,. De relatie en de communicatie tussen cliënt en zijn. aitäh, proua president. suhted advokaatide ja nende klientide vahel on väga erilised ja nende konfidentsiaalsus on äärmiselt oluline, tagamaks et kodanikel säilib usaldus õigusriiki. see on oluline demokraatia toimimise alus. see ei tähenda ka seda, et äh, infot selle kohta koguda ei tohiks äh, mitte mingitel tingimustel. et äh, see oleks võimatu või ebasoovitav olen seda meelt, et erandjuhtumitel on võimalik äh, anda luba jälgida taolisi kontakte eeldusel, et äh, lähtutakse vastavatest menetlustest äh, ja seda õigustab riiklik julgeolek. konfidentse teabe kogumine on liikmesriikide jaoks oluline, tagamaks kodanike julgeolek. ja mul tekkis küsimus, mis on tänase arutelu mõte, nõukogu ja komisjon äh, on juba öelnud, et tegemist on äh, liikmesriikide pädevusega. taoliste teemade järelevalve ähm, Hollandis on kohtusüsteemi kontrolli all, ehk siis äh, palun lubage luureagentuuridel teha oma tööd ja ka liikmesriikide parlamentidel. <laughs> Äh, härra Lopez Aguilar, leidsite ka oma koha üles, siin ongi teie koht, äh, kord sõna võtta. aitäh, tahaksin tänada ka komisjoni ja volinikku. see konkreetne debatt on võib-olla vähem oluline võrreldu, võrrelduna teiste suuremate teemadega, aga tegelikult see nii ei ole, see võib eh, taolise mulje jätta, advokaadid eh, liikmesriikides, eh, neid, neid on mm, väga palju, õigus kaitsele ja advokaadile on põhiõigus kogu Euroopa Liidus, ehk siis me räägime Euroopa kultuurist ja protsessist, mis on ohtu sattunud äh, selle tohutu jälgimise mm, ja luure läbi. tegemist on äh, raskekujulise ähm, isikute õiguse rikkumisega, inimestel on õigus konfidentsiaalsusele, me peame mm, ütlema, et nii ei tohi käituda me peame edasi minema, mm, kaitstes inimeste põhiõigusi, looma uusi õigusakte, et kõikides institutsioonides äh, me mm, ikkagi ähm, mõistaksime hukka taolise piiriülese kuritegevuse, mis kahjustab äh, universaalset õigust äh, kaitsele ja õigust kaitsele kohtus, kogu see menetlus satub ohtu Ähm, selles jääb ohtu taoline jälgimistegevus. kui me räägime parlamentaarsest kontrollist, siis äh, komisjonil on siin äh, oluline roll, me peame selgelt äh, välja ütlema, et kõik vajalikud õigusaktid võetakse vastu ja loomulikult parlament teeb omalt poolt kõikvõimalikku. Euh, suur aitäh ja proua Vikström, kaks minutit en grundläggande pelare i våra europeiska rättsstater är rätten att i förtroende suur aitäh! Äh, meil on vaja võimalust rääkida vabalt oma advokaadiga Euroopas. meil on vaja õigust äh, olla esindatud ning äh, see on väga selgelt kirjas ka inimõiguste reeglites. kui klientide ja advokaatide vaheline informatsioon nii ära kasutatakse, see tähendab, et õigusi kuritarvitatakse ning äh, sellega me ei saa nõustuda tundub, et Hollandis on äh, salateenistused äh, kuritarvitanud oma positsiooni ja selliseid näiteid on ka mujalt liikmesriikidest. mina tahaksin küsimust vastus, äh, vastust küsimusele, kas komisjon kavatseb ka midagi siin teha, kas see on Euroopa Liidu õiguse vastu, kas see on vastuolus haldade ja lepingutega ja kõikide õigustega, mis meie kodanikele laienevad, kui jah siis kas need küsimused langevad äh, liikmesriigi julgeoleku alla, sellisel juhul tekib mul küsimus, kuidas te seda mõistet defineerite, kas te usute, et see peaks tähendama, et Euroopa kodanikud ei oma üldse mingeid õigusi? ma tahaksin küsida veel, milliseid meetmeid nõukogu ja komisjon plaanivad võtta selleks, et tagada et äh, arutelud ja kontaktid advokaatide ning klientide vahel oleksid konfidentsiaalsed. kas me võtame konkreetseid meetmeid nende liikmesriikide vastu, kes seda ei ole taganud, sellepärast et vastasel juhul ja samuti ma tahaksin definitsiooni liikmesriikide julgeoleku kohta. suur aitäh ja härra Juaristi Abons, poolteist minutit. suur aitäh Te, tahaksin rääkida olukorrast oma koduriigis ja Baskimaal täpsemalt. meil peeti kinni kuusteist advokaati. osad neist kuuluvad ühte organisatsiooni, mille üle hakati kohut mõistma ning äh, kinni peeti nad pärast massimeeleavaldusi Bilbaos, kus osales üle kahekümne tuhande inimese, kus äh, kaitsti äh, kinnipeetud isikute õigusi, tegemist oli solidaarsusavaldusega ning need advokaadid peeti kinni pärast seda, kui nad olid oma tööd teinud ja kaitsnud vange. selline olukord on vastuvõetamatu, sellepärast et riik rikub põhiõigusi, muuhulgas ka õigust kaitsele. see on täiesti vastuvõetamatu, et üks liikmesriik lihtsalt ei kohalda ühenduse seadusandlust ning et eh, kohut mõistetakse kaks korda ja kahekordne vanglakaristus mõistetakse, see on vastuvõetamatu, tegemist on õiguste, põhiõiguste küsimus. küsimus on selles, kas riik on demokraatlik või mitte ning Hispaania riik on näidanud, et ta ei ole seda. Hispaania riik kaugeneb üha enam õigusriigist. seega Euroopa Liit ja Hispaania peavad mõtlema meetmeid selleks, et taastada demokraatia. Baski ühiskonda nõuab. üks kõnelejad katkestatakse. Äh, proua Sargentini, poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president. eurooplased tahavad, et äh, nad saaksid usaldada erinevaid võimuasutusi. advokaatide äh, järelevalve küsimus, aga on rikkunud, vähendanud usaldust. see, et luureteenistused saavad pealt kuulata väga pikalt advokaate, see oli algselt täiesti mõeldamatu, aga me näeme, et suures riigis, Hollandis, äh, luuretalitus lihtsalt kuulas pealt ühte suurt advokaadibürood mis siis sellisel juhul saab konfidentsiaalsusest? ka näiteks arstide ja patsientide puhul, kui ei peeta ka advokaatide klientide konfidentsiaalsusest kinni. meil on ju direktiiv äh, nende õiguste kohta ning artiklis neli selles direktiivis kohustatakse liikmesriiki tagama äh, suhtluse konfidentsiaalsus. samuti tuleb tagada õigus äh, õiglasele kohtuprotsessile ja siit ka minu küsimus teile, proua Jarova ja härra Timmermans, kes te ju teate väga hästi, milline on äh, siseministeerium Hollandis. kas te plaanite astuda kontakti Hollandi võimudega, kes neist õigustest kinni ei ole pidanud ja kas te nõuate, et äh, peetaks kinni ka konfidentsiaalsusnõuetest siin? suur aitäh, härra Voss, poolteist minutit. suur tänu, proua president ma vist kordan ennast uuesti, aga õige on ja ma arvan, et õige on ka tulevikus see, et advokaadi ja tema kliendi vahel on konfidentsiaalsus, usaldus ning see on ka põhiõiguste baasil kaitstud. see ei kehti mitte ainult advokaatidele, aga näiteks ka arstidele või ajakirjanikele. ning lõpuks on see ka iga demokraatia põhinurgakivi ning sealjuures ka iga Euroopa Liidu äh, liikmesriigi põhimõte ning meie Euroopa Liidu poliitikutena peame seda õigusriigi põhimõttena üheks sambaks pidama ja ka tagama. aga sellegipoolest on mul see jäänud mulje, et me räägime siin üksikjuhtumist, mis just julgeoleku valdkonnas väga olulist rolli mängib ning ka selles väga konkreetsel juhtumil arvan ma, et siin on piiratud pädevus Euroopa Liidu suunalt Äh, me peame seda ka niimoodi nägema, sellepärast et äh, julgeoleku küsimus on mängus ja äh, riiklik julgeolek on eelkõige liikmesriikide pädevuses. nõukogu ei saa tegelikult üldse mingil usaldusväärsuse õõnestamise küsimusel siin liikmesriigile ettekirjutusi teha ja kohtusüsteem, siseministeerium äh, Äh, Hollandis äh, on siin küsimärgi all, aga ma arvan, et Holland on piisavalt demokraatlik riik äh, ja see ei ole mingisugune kodanike survestav riik, nii et nad saavad ise seda asja uurida, aitäh. härra Albrecht, üks minut. Much, suur tänu, president. ma arvan, et me peame rääkima siin kahest asjast. esiteks, tegemist ei ole esimese korraga, kus liikmesriik varjub äh, Eh, niinimetatud eh, rahvusliku julgeoleku erandi alla eh, lepingus. me oleme ju kuulnud sellest, kuidas Briti luureagentuur Äh, hävitas ajakirjanike materjalid, nüüd oleme kuulnud ka juhtumites, kus äh, teostatakse järelevalvet advokaatide üle, seda kõike riikliku julgeoleku sildi all. minu arust on viimane hetk käes, et komisjon uuriks ja paluks äh, Euroopa Kohtult väga selget definitsiooni selle kohta, mis on riiklik julgeolek. kui liikmesriigid seda ei tee, siis peab, peab tegema seda komisjon ja Euroopa Parlament peab sellele survestama teine asi, millest me peaksime täna rääkima, on see, mida advokaatide järelevalve ja ajakirjanike järelevalve tähendab. Äh, selle juhtumi puhul me räägime advokaatidest ja ja eelmise nädala äh, tekstist me räägime andmete äh, hoidmise kõikehõlmavusest. küsimus on, kuidas me andmeid kogume? suur aitäh, härra Albrecht, meil on ka kolmest isikust koosnev vaba mikrofon härra Boltšak, üks minut. paní místopředsedkyně, je mi trochu líto, že jsem... Suur tänu. mul on väga kahju, et ma ennem kvootide teemal sõna ei saanud, aga nüüd ma kasutan võimalust ja räägin. proua volinik äh, äh, tõi välja äh, põhiõiguste harta artiklid, mis väga selgelt ütlevad, et Euroopa õigus, see kontseptsioon puudutab, aga küsimus on, kas Euroopa Liit saab sekkuda siseriiklikesse küsimustesse, kui nad äh, neid direktiive rakendama hakkavad. Äh, kui liikmesriik ei äh, taha neid klausleid rakendada, siis äh, kes saab neid survestada kinni pidamast äh, põhiõiguste hartast ja kes saab neid sanktsioneerida? Nende küsimustele tuleb mõelda. sellepärast, et vastastikune usaldus advokaadi ja tema kliendi vahel ei, seda ei tohiks mitte kunagi rikkuda. proua Anderson nüüd edasi isikuandmete kaitsmine on äh, ohustatud mitmetes äh, valdkondades kuusteist inimest, äh, sealhulgas kaksteist advokaati on sellest õigusest ilma jäänud kõigil on õigus advokaadile ja õiguskaitsele ning advokaadid peavad saama oma tööd ellu viia, ilma et neid hirmutatakse ja riigi poolt eh, järgitaks. Iirimaal aga me kahjuks teame, mis juhtub, kui eh, riik ei lase inimõiguse advokaatidel oma tööd eh, ellu viia. kahe inimõiguslasest advokaatide tapmise järel agentide poolt näitab, mis juhtub siis, kui äh, riik püüab mõjutada seda, kuidas õigust mõistetakse, aitäh. suur aitäh, härra Korau, lõpetuseks ka üks minut, palun. Grazie, grazie, president. suur aitäh. mina ei ole nõus äh, kolleegiga Lenars, kui te ütlesite, et rääkisite suulisest küsimusest, ütles, et see ei ole oluline mina leian aga, et äh, kolleeg Sargentini poolt tõstatud küsimus on väga tähtis. mina ei tahaks, et rääkides äh, riiklikust julgeolekust, äh, lõpuks loodaks politseiriik ning lihtsalt heidetaks kõrvale põhilised õigused nagu õigus kaitsele, konfidentsiaalsusele ja õiglasele kohtumõistmisele. tegemist on ju õigustega, mille nimel me oleme pikalt võidelnud seega nende rikkumine on tõesti väga tõsine küsimus. tegemist ei ole mingi äh, abstraktse oluga, meil on olemas ju ka direktiiv selle kohta see, mis Hollandis juhtus, seda võib juhtuda ükskõik kus Euroopas, seega on oluline, et nõukogu ja komisjon võtaksid vastu oma positsiooni äh, neis küsimustes, suur aitäh. ja nüüd palun proua Jaro äh,, Jurova komisjoni nimel. Ladies and gentlemen, I daamid ja härrad, olen nõus, et tegemist, tegemist on äh, tõsise probleemiga, aga pean kordama, et praegu jääb see liikmesriikide pädevusse, me oleme kehtestanud reeglid äh, jälgimisele, järelevalvele, äh, mis puudutavad meie riiklikke julgeolekuasutusi, Euroopa Komisjon on valmis jälgima advokaadi õigust käsitleva direktiivi rakendamist, kus on sätestatud, nagu ma juba ütlesin, põhimõte, mille kohaselt tuleb äh, austada kom-, kommunikatsiooni konfidentsiaalsust äh, kahtlustatava või süüdistatava ja tema advokaadi vahel. praegu on asjalood sellised, et komisjon jälgib äh, tähelepanelikult arenguid selle teema osas äh, Euroopa ja liikmesriikide tasandil, sealhulgas äh, kaasuseid, mis äh, on Euroopa mm, kohtus ja Euroopa Inimõiguste Kohtus menetlemisel, aitäh. Merci, madame. suur aitäh, proua ning lõpetuseks proua Kalina Lukaševika, nõukogu nimel, palun. Madame president, honorable. proua president lugupeetud äh, parlamendiliikmed, oleme tänulikud äh, nende sõnavõttude ja murede eest, äh, mis on kõlanud arutelu käigus, tagan, et nõukogu on teadlik meie arutelude tulemusest, aga nagu ma algusest ütlesin, nõukogu ei ole arutanud konkreetset teemat, mille üle me täna arutasime ja ei ole selles osas ka seisukohta kujundanud põhjustel, mida ma juba selgitasin. liikmesriigid äh, ükshaaval peavad kehtestama eeskirjad, äh, mis puudutavad nende riiklikku julgeolekut. Äh, aitäh, austatud parlamendiliikmed, tähelepanu ja selle arutelu eest!